välja on äh, prinditud äh, uued äh, sedelid hääletamiseks ja me võime järgmise vooruga jätkata. che purtroppo ha comunicato di essere impegnata in una riunione e dunque procedo all'estrazione a sorte per la nomina di uno scrutatore. niisiis, kas meil on ka kõik häältelugejad? onorevole Roberta Metsola. proua Roberta Metsola on nimetatud. kas olete kohal? kas olete kohal? proua Metsola. tundub, et ei ole. sellisel juhul Rovana Plumb. okei okay.. hästi, kas olete nõus? ja kas teate, kuidas see käib? hästi. aitäh teile. ma palun, et siis häälte lugejad asuksid urnide juurde ja teie saate hääletada siis lõpus. proua Plumb NR urni juurde, palun. Alla sua postazione. kas saaksite kohale asuda? Allora ripetiamo uh, una, la regola. niisiis, kordame reeglid üle. me peame kolm kohta ära määrama veel, saate hääletada eh, maksimaalselt kolme nime poolt, eh, minimaalselt kahe poolt, vastasel juhul on tühine hääletussedel niisiis saame välja jagada sedelid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 Allora la votazione aperta. hääletamine on alanud. Aperta, aperta. ja, ja avatud on. võite hääletada kas hääletamine on lõppenud? hästi, tundub, et nüüd on hääletamisega kõik. ja ma palun, et häältelugejad koguneksid äh, vastavasse saali selleks, et hääled kokku lugeda ning sellega on istung praeguseks peatatud.